colleagues uh, begin to take your seats. head kolleegid, tere pärastlõunat ja istuge palun oma kohtadele. kui hääletamisprotseduur teid ei puuduta, siis palun lahkuge saalist ja kes on siia tulnud selleks, et hääletada, palun võtke istet. Um, so colleagues, uh, we had a pause, um, at least one of the groups didn't have their voting list pausi ajal selgus, et ühel fraktsioonil hääletusnimekirja ei olnud, teistel kõigil oli olemas. suur tänu, Piiter, ütleb kõneleja, aitas kolleeg saalist korda luua. niisiis, kolleegid, palun kontrollige, kas teil hääletuskaardid on kaasas, sellepärast et kõik hääletused viime läbi elektrooniliselt. palun kontrollige, kas teil on kaardid kaasas. If anyone who is voting doesn't have their vote kui keegi, kes jääb hääletama, on ilma kaardita, palun andke kohe teada sekretäriaadile. It's essential that you have your voting card. Every vote will be taken electronically. kõik hääletused viime läbi elektrooniliselt, nii et ilma hääletuskaartideta täna hakkama ei saa. niisiis, head kolleegid, läheme esimese hääletuse juurde. palun võtke istet. Please staff members, could you sit down? Unless you are doing something essential nii et kui midagi väga pakilist ei ole, palun võtke istet. And that includes people at the back. samuti need, kes on saali tagaosas. Okay, colleagues, uh, good afternoon and we begin. niisiis, head kolleegid, alustame siis pärastlõunase sessiooniga esimene hääletus on siis õiguskaitsealase koolituse eest vastutav Euroopa Liidu amet CEPOL raportöör on Kinga Kall. hääletame selle ühes osas elektrooniliselt, nii et kui olete valmis, siis hääletus algab. So colleagues, if you just pause. head kolleegid, teeme väikese pausi rahvaparteil on üks liige ülearu, üks täisliige ülearu Okay, and while the EPP co colleagues um... kõneleja palub kolleegide tähelepanu, niisiis. palun ärge rääkige sama kõvasti kui esimees. sotsiaaldemokraatidel on samuti üks liige ülearu, nii et palun, see tuleb korda saada, enne kui hääletama asume hääletuse tulemusi see ei muuda, mis juba nüüd algas, siis palun äh, järgmiseks hääletuseks igal juhul katsuge asjad korda saada. praegust hääletust see ei muuda. Yeah, yeah, no, I know. So, so if, if the members on both sides withdraw their kui mõlema fraktsiooni puhul nüüd äh, võtate selle ülarusse täisliikme ära, siis on kõik korras. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja õnnitleme proua Kalli, palun uh,. Um, ja head kolleegid, proua Kall soovib paar sõna öelda. jah, sooviksin tänada variraportööri, eriti proua Benjovat kes toetas mind tõesti igati läbirääkimiste ajal. ja sooviksin tänada ka sekretariaati, eriti härra Orangaid, suur tänu tehtud töö eest. suur tänu, ütleb ka esimees. niisiis, kolleegid, läheme edasi, järgmine hääletus, broneeringu info kasutamine. raportöör oli härra Kirkhope, kui raportöör härra Kirkhope, kui ta ei soovi midagi öelda, siis asume hääletuse juurde. elektrooniline hääletus, nagu palus vähemalt üks fraktsioon, nii et kõik tervenisti elektrooniliselt, kui kõik on valmis. They obviously if you keep the noise level down as we as we vote that would be really helpful. ja kui me hääletuse ajal istume kohtadel, siis see oleks tõesti väga tore muudatus nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa, viiskümmend, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. ja teeme jällegi väikese pausi, sotsiaaldemokraatidel on ikka üksteis liige üle nii et see tuleb korda saada, enne kui me edasi hääletame. So colleagues, when S&D is ready, that will mean nii, head kolleegid, kui sotsiaaldemokraadid on valmis, see tähendab, üks hääletuskaart tuleb välja võtta ja siis saame jätkata. no it's fine. No it's fine, so. nii tundub, et kõik on korras. tagasi lükatud, liigume edasi. muudatus viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. That is rejected. tagasi lükatud. kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Compromise two kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus on alanud The vote is. kompromiss kolm, hääletus on alanud lehekülg kaheksateist hääletusnimekirjas. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. kompromiss neli, lehekülg kakskümmend kaks, hääletus on alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis, lehekülg kolmkümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. palun teie ees vabandust, kolleegid, jällegi pean ütlema, et sotsiaaldemokraatidel on üks täisliige ülearu. nii, aitäh. kompromiss kuus, lehekülg kolmkümmend seitse ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus on alanud. lehekülg nelikümmend kuus. I realize it's taking time for you to get loomulikult, äh, et jõuda õige leheküljeni Äh, see võtab aega, hea oleks, kui oleks kleepsud vahel. nüüd on hilja seda teha, aga järgmine kord püüame korraldada. ja hääletus on lõppenud ja vastu võetud. kompromiss kaheksa, lehekülg viiskümmend viis. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üheksa, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. kompromiss kümme, lehekülg seitsekümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. samuti vastu võetud. kompromiss kolmteist, vabandust, ütleb esimees. kompromiss kaksteist siiski kompromiss kaksteist, lehekülg kaheksakümmend kolm, hääletus on alanud. kaheksakümmend neli, vabandust. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, lehekülg kaheksakümmend kuus, hääletus on alanud. protsess hääletus on lõppenud ja vastu võetud. kompromiss neliteist, lehekülg kaheksakümmend seitse, ütleb esimees, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viisteist, samuti lehekülg kaheksakümmend seitse, hääletus on alanud. The vote is hääletus on lõppenud ja vastu võetud. kompromiss kuusteist, lehekülg kaheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitseteist, samuti lehekülg kaheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, lehekülg üheksakümmend üks, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. ja hääletasin ise ka, ütleb esimees ja vastu võetud kompromiss üheksateist, lehekülg üheksakümmend kaks, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend. kompromiss kakskümmend, lehekülg üheksakümmend kaks samuti ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend üks, lehekülg üheksakümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd äh, põhjenduspunktid, mis ja viited. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud. muudatus viiskümmend kolm, hääletus on alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus viiskümmend neli, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd siis äh, kakskümmend kaks kuni viiskümmend kuus, viited ja põhjendused, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd lehekülg sada seitseteist muudetud teksti hääletamine. teksti hääletamine muudetud kujul, vabandust, ütleb esimees So as I was saying, esimees jätkab. me hääletasime koos. siin oli küsimus ülejäänud punktide hääletuse kohas, kohta. me hääletasime ühe plokina kakskümmend kaks kuni viiskümmend kuus, see peaks teile rõõmu valmistama, saame kiiremini koju. see on hea nii et nüüd oleme jõudnud leheküljeli sada seitseteist, teksti üle hääletamine muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. Block, kui te ei taha seda ühes plokis hääletada, siis andke teada, läheme tagasi. hääletus on nüüd lõppenud And then we now vote on the ja nüüd avatud läbirääkimised nõukoguga selle mandaadi üle hääletame. hääletamine on alanud. jah yeah., the vote is open. hääletamine on alanud. Colleagues, is everyone voting? kas kõik hääletavad, palun, kolleegid? The vote is hääletus on nüüd lõppenud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

kai su gurin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 võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia-Kreeka toetamiseks. selle kohta on meil raport, raportöör Ska Keller on kohal ja kõigepealt annamegi sõna talle. ja seejärel anname Peeter, Peeter Niedermüllerile sõna et ta saaks rääkida meile paindlikus instrumendi kasutusele võtmisest ajutiste meetmete võtmiseks rahvusvahelise kaitse valdkonnas jällegi, et toetada Itaaliat ja Kreekat. annan avasõnaks mõlemale raportöörile sõna. arvan, et nii oleks kõige õiglasem. vaatleme siis seda teemat paketina, kui te nõustute. ja nüüd, kolleegid, annan kõigepealt sõna Ska Kellerile meie eesmärk oli läbi vaadata muudatusettepanekud, kümnes juuli oli esitamise tähtaeg. nüüd arvestame siis ka diskussioone Luksemburgiga, anname sõna Skaale ja meil on piisavalt aega ka muudatusettepanekuteks um,. Ähm, And... Ähm. suur aitäh, tõesti, ma tahaksin kõigepealt tahtnud öelda aitäh kõikidele variraportööridele koostöö eest, sest meie äh, ajakava oli väga tihe, võib-olla üks kõige tihedamaid üldse viimasel ajal siin majas. teema on olnud muidugi arutusel mitu korda, oleme rääkinud äh, erakorralisest ümberasutamise skeemist, millest saaks kasu Kreeka ja Itaalia, et ümber asustada nelikümmend tuhat sisserännanut nendest niinimetatud eesliini riikidest. ja komisjon tegi ettepaneku selle skeemi rakendamiseks nii, et see oleks siduv. nõukogu soovis pigem vabatahtlikku lähenemist ja meie tahaksime selge signaali nõukogule saata, et Euroopa Parlament toetab tugevalt siduvat äh, relokatsiooniskeemi. me arvame, et väga oluline on näidata üles äh, solidaarsust, see on vajalik ja me tahame oma raportiga näidata selgelt, et parlament toetab komisjoni ettepanekut muidugi vajalike muudatustega, sest see on alles lähtepunkt. me peame vaatama eraldi riike ja arve, kas nelikümmend tuhat või milline see arv on. see on protsessi algatamine ja seda tahame ka selgelt oma tekstis välja öelda, kasutades teie muudatusettepanekuid ka siis tahame me veel rõhutada seda, et kuna see erakorraline mehhanism võetakse vastu konsultatsiooni korras, mitte kaasseadusandjate osalusel, siis ähm, permanentne erakorraline skeem äh, peab jõustuma õigeaegselt, komisjon soovis seda aasta lõpuks rakendada äh,, ja kui see tõesti niimoodi ei rakendu, siis tahame ka kasutada oma võimalusi, koostades omaalgatusliku raporti. toetame tugevalt komisjoni, aga rõhutame, et tegemist on ainult konsultatsioonidega, sellepärast et tegemist on siiski erakorralise meetmega. meie oma kaasseadusandja õigusi siiski ei taha maha matta samuti on mul hea meel selle üle, et meie ettepanek on leidnud toetust. Ähm, me peame edasiliikumise teema samuti äh, tähelepanu alla võtma ja vaatama ka, äh, millised on taotlejate endi eelistused, asüülitaotlejate eelistused. suur aitäh selle muudatusettepaneku eest tuleb arvestada ehm, kogukonna sidemeid, perekondlikke sidemeid, kvalifikatsiooni, samuti vaadelda ka, millised on liikmesriikide eelistused, me ei taha eh, sellist olukorda, kus liikmesriik ja, ja süülitaotleja kumbki ei ole rahul olukorraga, me tahame, et mõlemad pooleks oleksid rahuldatud nii pea, nii palju kui võimalik. me teame, et see pole alati võimalik ehm, täiel määral, aga nii palju kui võimalik tahame siiski rahulolu saavutada. samuti on äh, oluline, et see erakorraline ümberasustamise skeem saavutaks edu. nelikümmend tuhat ja kaks aastat olid need esimesed äh, arvud, me sooviksime, et, et sellest saaks edulugu. Äh, nii et liikmesriigid oleksid huvitatud sellise skeemi rakendamisest ka tulevikus Need olid need põhipunktid, mille me oma raporti eelnõus oleme kirja pannud, siis on veel tehtud muudatusettepanekuid ja kompromissettepanekuid. Need on kõik suunatud sellele, et meie raport oleks veelgi parem. suur aitäh kõigile, kes koostööd tegid ja loodetavasti nõukogu siiski arvestab sellega, nad niikuinii peavad meiega konsulteerima loodame, et nad arvestavad meie muudatusettepanekuid ka üksikasjades, sest äh, detailid on selle programmi puhul väga tähtsad, oodates sellelt edu. nelikümmend tuhat oli vähim arv, mida me soovisime esmaspäevaks näha, soovisime, et kokku, kokkuleppele jõutakse äh, Luksemburg peab tegema nüüd nii, et liikmesriigid va vabatahtliku solidaarsuse vaimus võtavad selle aru omaks. ja nüüd suur aitäh veel kord variraportööridele, eriti äh, tahaksin tänada äh, roheliste kolleege, viimased paar nädalat on olnud ka raske, väga palju tööd on olnud, aga loodetavasti saadab raportit homse, homsel hääletusel edu. tänan suur aitäh ka, tõesti, sul oli väga, väga õige märkus, et mm, tööd oli vaja väga palju teha väga lühikese aja jooksul. et eh, nüüd on meil vaja rääkida ka sellest paindlikkusinstrumendist, mis peaks vastama sellele ümberasustamise skeemile ja annan eh, sõna järgmisele raportöörile Peeter Niidermüller, palun jah, eh, minu raport on seotud proua Kelleri raportiga. Eh, katsun oma kommentaaridega lühidalt teha, nagu te näete, eh, komisjoni ettepanek peab olema seotud paindlikkusinstrumendiga, mille eesmärk on siis leida Euroopa Liidu üldeelarvest vahendeid ja nagu te teate, täiendav rahastamine on ette nähtud selleks, et Ähm, erakorralist ümberasustamise skeemi ellu viia. Äh, lisanduseks teen ettepaneku õiglase äh, summa leidmiseks viis miljonit eurot. Äh, samuti on vaja EASO, EASO eelarvet tõsta sellepärast, et nad on lubanud, et nad mängivad koordineerivat rolli äh, kogu selles ümberasustamise skeemis. ja me peame järjest rohkem eesliini riike abistama. ja muidugi äh, äh, täiendavalt kümme tuhat ümberasustatut võib-olla võiks ka kõne alla tulla, aga mulle tundub, et seda mõtet ei toetata enam. ja lõppude lõpuks ma eh, seda arvamust eh, kirja ei pannud, lihtsalt eh, sõnastasin selle praegu siin. suure huviga vaatan, mida soovivad variraportöörid, kas on vaja veel midagi kohandada või mitte. Um, um... suur aitäh, Peeter Äh, ma annan nüüd variraportööridele sõna, kes Kelleri raportiga tööd tegid, palun. suur aitäh. aitäh, esimees, aitäh ka selle hea sissejuhatuse eest. et ma tahaksin ka tänada kõiki, kõiki personaliliikmeid, libesekretäriaate, kes äh, töötasid varahommikust hilisõhtuni ja on väga palju tööd ära teinud, aga ma arvan, et ähm, loodetavasti on tulemus hea me pidime fraktsioonide vahel saavutama ühise seisukoha, eriti kui me võrdleme seda raportit ja äh, seda teemat, äh, selle käsitlemist nõukogus ja kui palju tüli see on seal tekitanud. kodanikud siiski ootavad meilt kokkulepet ja tähtis on see, et et nelikümmend tuhat ümberasustatut iseenesest ei ole lahendus sellele tohutule probleemile, mis meie ees seisab. see on seotud äh, as-, asüülitaotlejatega, äh, kes, äh, kes on saabunud paljudesse liikmesriikidesse ja seetõttu teeme oma tööd, jagame kogemusi ja katsume siis ellu viia selle selle ümberasustamise skeemi aasta lõpuks. kogu see teema puudutab palju laiemat konteksti, meil on vaja palju enamat selleks, et kiirelt hallata rändevoogusid, rändekanaleid kontrollida. tähtis on ka see kompromiss, millega siin äh, variraportöörid tegelesid see, see puudutab ka ainult ühte migratsioonitahku, aga äh, teemat peab äh, vaatlema palju laiemalt, ma viitan siin Metsole ja Gengi raportile. Äh, kui me ei saa neid punkte päevakorda, siis ei aita ka mei-, meie raportist üksi, igal juhul peame, peame survet jätkama ja hoidma kõik kanalid lahti, et rände, rändeteema oleks jätkuvalt tähelepanu all. Malta oluline on tähtis, et me vaataksime ka, kuhu inimesed edasi liiguvad, kui nad on ümber asustatud. mehhanismi tuleb tõhusalt rakendada ja kui eelistustest rääkida, liikmesriikide ja taotlejate eelistustest, siis tuleb neid nii palju kui võimalik arvestada selleks, et see süsteem, mille me oleme välja mõelnud, ka toimiks praktikas. suur aitäh teile ja loodetavasti on hääletustulemused head homme. suur aitäh Iljana, sotsiaaldemokraatide raportöör. suur aitäh. minagi ei saa ilma tänusõnadeta hakkama, tahaksin proua Skellerit tänada ja, ja teisi variraportööre, suurepärane meeskonnatöö tegelikult seisis meie ees täiesti võimatu ülesanne. pidime paari nädalaga lahendama niisuguse delikaatse küsimuse. teema on väga keeruline, keeruline nii komisjoni kui nõukogu jaoks ja me ei oleks kindlasti toime tulnud ilma libe personalita. suur aitäh kõigile ja assistentidele samuti. homme äh, peame hääletama seda raportit äh, mõni päev enne, kui nõukogu oma lõppotsuse teeb mis me siis otsustasime? püüdsime jõuda kompromissile mitmetes küsimustes, kõik me soovisime, et see pilootprojekt peaks olema liikmesriikide jaoks kohustuslik, siduv. võib-olla ma päris hästi ei mõistnud Luksemburgi esindajaid täna, kes päris täpselt ei öelnud, et, et mehhanism peaks kahekümne kaheksa liikmesriigi jaoks siduv olema. milliseid nõudmisi me siis veel esitasime? selge oli see, et tegemist on esimeste sammudega selles valdkonnas, tegemist on pilootprojektiga ja me sooviksime, et nõukogu ka seda toetaks. nii et see projekt saaks tiivad lahti ja areneks edasi. me peame olema ka valmis ka permanentse mehhanismi loomiseks igal juhul loodame, et see nimetatud struktuur rakendub aasta lõpuks. mehhanism äh, peaks kestma edasi alates kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta algusest. aga me peame mõtlema ka sellele, mis teha siis, kui olukord veelgi teravamaks muutub. meil peavad olema mingid vastused tegemist, nagu ma ütlesin, on esimese eh, sammuga, jätkame tööd, mida tegid kolleeg ehm, Metsola ja Kingo ning sügisel eh, loodetavasti arvestavad ka nemad meie seisukohtadega septembris nimelt. nõust-, nõustusime ka eh, suhtarvudega nelikümmend, kuuskümmend loomulikult meie soov oli selle pilootmehhanismi seire ja läbivaatamine peale kuute kuud, selleks et ähm, tuvastada, kas on vaja seda mehhanismi äh, muuta või, või, või kas see toimib hästi, seal oli paar küsimust ka, eh, mis kõige rohkem probleeme tekitasid. Eh, tegemist oli nagu kahe koolkonnaga. olid need, kes soovisid ümberasustamist ellu viia. ja siis eh, mõtlesime välja kompromissettepaneku, see oli number kuus. sotsiaaldemokraadid toetavad kompromissettepanekut kui me nüüd eelistustest mingi loetelu koostame, siis me ei soovi, et ähm, mõned riigid, kes seda ei soovi, hakkaksid siis seda alati äh, esile tooma me ei taha äh, anda vastastele võimalusi vastuargumentideks. ja meil oli veel üks ettepanek, olen täiesti aus. seda ei võetud eriti, eh, eriti hästi vastu, see ei olnud eriti populaarne kahjuks, aga mina sooviksin, et see tekst oleks jõulisem, eriti neis kohtades, kus öeldakse, et eh, Kreeka ja Itaalia, kes on tõesti eesliinil, nendest riikidest tuleb ka siseriiklikku julgeolekut tugevdada. loodetavasti, et septembris siiski seda mõtet Ähm, toetatakse ja homme toetatakse meie raportit, tänan. suur aitäh. suur aitäh, Iljana. ja nüüd äh, Cecilia Viikson, palun. suur aitäh. Äh, mina tahaksin Angelika Mlinari nimel kõnelda täna, tema oli meie variraportöör, aga ta ei saa täna siin kahjuks olla ta tänab kõiki kaastöötajaid ja tahab öelda aitäh meeskonna teistele variraportööridele. see oli tõesti suurepärane näide, kuidas meeskonnatööd tuleb teha ja mina võin ainult nõustuda sellega. mis on siis ALDE jaoks oluline? tähtis on see, et arvestataks meie muredega, nimelt eh, siduvad kvoodid eh, eh, tuleb selgelt välja öelda, et Dublini süsteem ei toimi praegu, see on vaja välja vahetada uue instrumendiga, mis oleks ajakohastatud, nii et see vastaks kahekümne esimese sajandi vajadustele. Dublin tegelikult töötati välja kahekümnenda sajandi kontekstis. samuti soovime kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmeid ähm, ümberasustamise taotlejate kohta, näiteks arvestada per-, perekondlikke sidemeid, keelt, kultuuritausta, samas tuleb austada põhiõigusi ja samuti on variraportöör öelnud, et kõigepealt tuleks aidata kõige haavatavamaid lapsi, piira-, piinamise ohvreid, üksikemasid ja nii edasi variraportöör arvab ka, et alaline ümberasustamise mehhanism, millega komisjon tahab kaasotsustusmenetluse kaudu aasta lõpuks välja tulla, on väga vajalik, on juba kaua oodatud. variraportöör loodab südamest, et see raportöör, äh, vabandust, see raport ja meie komisjon ka aitavad kaasa solidaarsuspõhimõtte tugevdamisele mina tahaksin ka tänada sind ka selle suurepärase töö eest, mis nii lühikese aja jooksul ära tehti, aitäh! suur aitäh, Cecilia! Katariina, palun! suur tänu, härra esimees, jah, sooviksin tänada kõigepealt kahte kolleegi, Ska Kellerit ja Peeter Niedermüllerit, raportööre Nad on teinud tõesti suurepärase töö ja ka kõik variraportöörid ja kõik teised nende kahe dokumendi kallal, millest praegu jutt. kaks märkust mul on, mis puudutab just ka Kelleri raportit. tegemist on kindlasti sellise hädaolukordade lahendamise mehhanismiga, aga ta on meie jaoks väga-väga oluline, sellepärast et esimest korda äh, tehakse selline ettepanek, mis tõsiselt tegeleb probleemiga, mis puudutab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. ja nüüd tõesti näeme esimest korda sellist solidaarset vastutustundlikku euroopalikku lähenemist, see puudutab kõiki liikmesriike, aga praegu see koormus on ainult mõningate liikmesriikide kanda, sealhulgas minu kodumaa Itaalia kanda. jah, ma eh, teeksin ühe ettepaneku, paar muudatusettepanekut teeksin peatun ainult mõningatel olulisematel siin. kõigepealt äh, tooksin välja, et väga oluline oleks siia panna ka sätted sisse, mis puudutavad alaealisi. Äh, põhjendusettepanek kakskümmend viis, mis äh, puudutab siis ümberpaigutussüsteemi, siin tuleks erilist tähelepanu pöörata alaealistele lähtuvalt siis Euroopa Kohtu otsusest Äh, juunist kaks tuhat viisteist, mis puudutab siis Dublini määrust. ja teine punkt, äh, mille kohta teeksin muudatusettepaneku, on äh, vajadus jätta välja see ümberpaigutamise mehhanismi võimalus, kui me räägime sanktsioonidest, nagu on näiteks Itaalia ja Kreeka puhul kus äh, ei suudeta pakkuda, kus ei suudeta piisavalt neid pagulasi vastu võtta, tuleks, äh, ei tohiks rakendada selliseid sanktsioone, nagu praegu on siin ette nähtud, minu meelest ei ole õige äh, kui ei suudeta tähtaegadest kinni pidada, ei ole õige sanktsioone rakendada ümberpaigutamise suhtes. ja tuleks ikkagi äh, arvesse võtta seda, et osad liikmesriigid on äh, pidanud suuremat koormat kannatama ja arvestada seda siis ka varjupaiga taotlemise äh, käsitlemise puhul. nii et need, kes varjupaika taotlevad, siin tuleks panna paika ka tähtajad, kui, kui kaua need menetlused ja protseduurid äh, kestavad, eriti siis nende puhul, kes tulevad kas Itaaliasse või Kreekasse, sest peame tõesti arvestama, et seal on see pagulaste voog väga-väga suur, suurem kui kusagil mujal. nii et kui me kehtestame selleks tähtajaks üks kuu või, või mis see, mis see tähtaeg on, ühesõnaga tuleb ikkagi arvesse võtta kõiki asjaolusid, nii et äh, jah, püüdsin siin need muudatusettepanekud äh, teha, aga tegemist on äh, ikkagi väga hea äh, tööga, suurepärase dokumendiga ja loodan, et homme seda me kõike näitame, aitäh! Äh, aitäh, ilmselgelt on väga oluline kuulda ka Itaalia vaadet selle teemale. härra Kekep saab ka kohe sõna äh, minuti pärast, aga kõigepealt äh, äh, Eri-Kristjan Ver-, Veržia ja ma võtan sõna kolleegi eest, minu Kreeka kolleeg Kostas Krisokonos on täna tõesti Ateenas. Äh, tema oli üks variraportööridest ja tahaksin äh, edastada tema tänusõnad raportöörile äh, selle eest, kuidas ta töötas väga, väga suure pinge all ma olen seda ka ise näinud ja ähm, ma tean, millised muudatusettepanekud mu sõber Kostas tegi. ka mina toetasin neid ja nüüd peab ütlema, et kompromissid on väga head. arvan, et ei tohiks unustada, millises kontekstis kõik see toimub. ma kuulsin siin erakorralistest meetmetest, projekt, pilootprojektist, selge on see, et äh, Dublini mehhanism on oma piirideni jõudnud, meil on vaja uut mehhanismi, me peame Dublini direktiivi uuesti läbi vaatama ja kui ma seda ütlesin, et meil on tegemist erilise äh, olukorraga, siis tõesti äh, igal pool on väga palju põgenikke, tuhandeid aga Vahemere piirkonnas lihtsalt ei suudeta vajalikul tasemel reageerida võrreldes sellega, mis mujal maailmas toimub. midagi tuleks koostöös ette võtta ja ma arvan, et, et ähm, me oleme juba üht-teist head saavutanud, näiteks äh, nõusoleku küsimine, äh, eelistuste, isiklike eelistuste küsimine on väga oluline. siin on ka selliseid äh, termineid, eh, mis mulle ei meeldi, näiteks eh, koormuse jagamine, eriti kui eh, rahvusvahelisest kaitsest räägitakse, siis minu meelest ei peaks see kellelegi koormuseks olema muidugi äh, tuleb äh, võrdselt äh, kohustusi jagada, aga selles suhtes ei ole tekst veel päris hea. võib-olla peaks siin rõhutama põhiõiguste austamist just sellepärast, et tegemist on asüülitaotlejatega ja nendega, kellel on vaja rahvusvaheliselt, rahvusvahelist kaitset ja nende suhtes ei tohiks mingeid piiranguid seada samuti peaks võib-olla termineid korrastama, et tasakaal saavutada, et tasakaalustatult kohelda nii eh, Kreekat kui Itaaliat, arvestades seda, mis endises Jugoslaavias on toimunud pärast, eh, pärast Jugoslaavia sõda ja, eh, ja Berliini müüri langemist peale seda muide võtsime me ka Euroopa Liidus äh, sadu tuhandeid inimesi vastu. praegu enam see olukord niisugune Balkanil ei ole nii keeruline, seega äh, loodetavasti võetakse meid kuulda, sest praegu ei ole tegemist kaasotsustusmehhanismiga. aitäh ja proua Jotova küsisin nüüd terminoloogia kohta, me räägime siin äh, jaotamisest, äh, jaotuskvootist, me ei räägi siin koormusest, aga vaatan selle üle, mis siin ametlikes dokumentides äh, kirjas on. järgmisena härra Pärn, palun. aitäh, Claude. ma arvan, et oluline on see, mida üks kolleeg äh, alguses, kohe alguses ütles, et nelikümmend tuhat inimest ümberasustus on alles algus ja õige pea tuleb veel nelikümmend tuhat ja siis veel nelikümmend tuhat ja siis oleme juba miljonites. probleem on selles, et mida rohkem inimesi me Euroopasse lubame, seda rohkem neid juurde tuleb. ja enamasti ei ole tegemist peredega, kes põgenevad, ei ole tegemist äh, tööliste varjupaigatadadega, vaid on tegemist noorte meestega, kes on majanduspõgenikud. ja ma arvan, et meie alternatiivne strateegia võiks olla nii-öelda Austraalia meetod, kus inimesed saadetakse tagasi nende päritoluriiki ja meil on vaja tõelist koostööd Euroopa riikide vahel, et oleks võimalik äh, Vahemerel tõesti valvet läbi viia ning meie diplomaatiline teenistus võiks lõpuks ometi alustada surve avaldamist äh,, diplomaatilise surve avaldamist rikastel riikidel nagu Brunei, Saudi Araabia ja nii edasi, et nad võtaksid need inimesed vastu, enamasti on ju tegemist moslemitega ja võiks arvata, et nende esimene valik on need riigid, mitte riigid, kus nende religioon ei ole äh, levinud. minu valijad Ühendkuningriigis äh, Äh, on väsinud äh, sellest, et üha rohkem on varjupaiga äh, taotlusi, me oleme juba nii palju neid vastu võtnud ja taotluste hulk on juba miljon aastas, see tähendab, meil oleks vaja ehitada suuri, uusi suuri linnu, Birminghami suurusi linnu, et neid kõiki mahutada. meie noored inimesed kannatavad selle pärast, nende võimalused kannatavad me peame võtma vastu ainult tõelisi varjupaiga taotlejaid ja ma meenutaksin, et need inimesed, keda süstemaatiliselt taga kiusatakse ja aetakse välja Lähis-Idast, on kristlased, kes on seal elanud kaks tuhat aastat ja sellepärast me peaksime keskenduma tegelikele probleemidele, mitte hoopis valedele probleemidele, nagu praegu. härra Kööp, palun aitäh, Claude. aitäh, on muidugi, see on muidugi keerukas teema, aga igal juhul suur tänu proua Kellerile, variraportöörile, suur tänu ka äh, kolleeg Niedermüllerile, kõigile kolleegidele, kes ähm, aitasid äh, seda raportit paremaks muuta. tegemist on väga olulise pakilise küsimusega ja kui me vaatame numbreid, siis on ainult piis kookenis, sest et ainuüksi sel aastal on Kreekasse jõudnud sada tuhat 000 äh, sisserändajad, olenemata usuküsimustest ja muudest küsimustest, tegemist on inimestega, kes otsivad äh, paremat ähm, tulevikku, kes põgenevad sõja eest. et kuigi see ümberpaigutatavate äh, inimeste arv on väike, on meil siiski hea meel, sest et see on esimene samm, et leida äh, püsiv lahendus sellele probleemile me olime sellest raportist väga huvitatud, esitasime mõned muudatusettepanekud, Iljana suhtus neisse väga positiivselt ja meie jaoks oli väga oluline äh, küsimus ähm, transpordi küsimusest, Kreeka on hetkel pankrotis riik, äh, kus ähm, valitseb rahanappus, meil ei ole isegi raha, et neid inimesi toita suur äh, tänu kõiki Kreeka kolleegide poolt ja Kreeka valitsuse poolt, et me selle teemaga tegeleme. teate, et praegu kõik äh, vastuvõtvad struktuurid on põhimõtteliselt kokku varisenud ja ainukesed, kes seda veel üleval hoiavad, on inimesed, mitte äh, mitte vabaühendused, mitte organisatsioonid, vaid lihtsalt inimesed, kes võtavad vastu need äh, põgenikud oma majadesse ja aitavad neid, nii et ähm, mul on väga hea meel, et Euroopa ka nüüd paneb õla alla ja aitab neid inimesi nagu meie kohus. esimees, äh, jah, ütlen ka omalt poolt äh, tõesti suur tänu selle selle eest, et te seda teete. ja muidugi on väga oluline kuulata ka, milline on Kreeka vaatepunkt sellele. nüüd meil on üha rohkem äh, sõnavõtusoov ähm,. Äh, kui sa tahad rääkida eelarve küsimusest, ma kõigepealt sulle, annaksin sõna teistele kolleegidele ja pärast äh, siis sulle. praegu äh, kolleeg Jänge suur tänu, härra esimees, ka mina sooviksin omalt poolt raportööri õnnitleda ja tänada ja ka kogu meeskonda, kes selle raporti kallal vaeva on näinud ja tööd teinud. jah, märkasin ka seda, et, et see esimene ettepanek, seda nimetatakse katsekavaks või pilootprojektiks ja tõepoolest äh, meil oleks tegelikult vaja seadusandlikku projekti, mis looks sellise püsiva ja siduva mehhanismi, see ei saa jääda ainult katsekava tasemele, see on väga oluline meie jaoks. et tekiks selline baas, selline alus, mille põhjal saame ka tulevikus tegutseda, nii et lisaks nendele arvudele, mille põhjal saame tulevikus paremini tegutseda, kui meil on olemas püsiv mehhanism, siis ma usun, et et äh, meil õnnestus luua ka selline visioon, parlamendi visioon. ja ma arvan, et äh, see võib saada ka suure enamuse toetuse, sellepärast et äh, parlament ütleb siin väga selgelt välja, milline on meie seisukoht, nii et lõpetuseks märkiksin seda, et väga paljud muudatusettepanek, ettepanekut, mis ma ise ka tegin siia tekstile, see puudutab just ilma saatjata alaealisi. nii et äh, jah, need olid siis ainsad aspektid, mis ma lisasin, nii et õnnitlen kõigepealt siis jällegi raportööre ja siis veel omaalgatuslik raport, mille me kolleeg Robertaga teeme, püüame siis luua sellise jätkusuutlikuma lähenemise ja et seda jätkata, mis täna on alustatud, aitäh. aitäh, Cecil. <clears throat> järgmiseks proua Vindberg, palun. Tack herr ordförande. Eh, ja, min kollega Gerard Batten tog... Suur tänu esimees. Kolleeg Pätner ütles eh, juba suuresti ära selle, mida minagi soovisin öelda, aga lisaksin veel, et eh, küsimus on solidaarsuses. ja nüüd on ette nähtud erakorraline mehhanism, erakorralised meetmed ja proua Keller on ka ise öelnud, et ei usu, et see pikemas perspektiivis toimib. ja ma ei usu selle süsteemi toimivusse. alles Mare Nostrumi tagajärjel äh, see tohutu voog algas. eelmisel aastal kasvas ähm, põgenike arv kolmesaja protsendi võrra ja kui need äh, kvoodid äh, sisse viiakse, siis siis tuleb veel sadu tuhandeid inimesi ja kõigepealt räägiti, et need peavad olema siduvad, siis et vabatahtlikud, kuidas siis asjad on? solidaarsust võib erinevalt mõista, solidaarsus ei tähenda, et kõik äh, peavad Euroopasse tulema. aitäh, Roberta äh, Metsola, palun. For... suur tänu ja et annate mulle võimaluse veel viimasel ka kommenteerida, ühinen kolleegidega äh, tänades SKA-d ja variraportööre töö selle raportiga näitas, et on võimalik leida laiapõhjaline konsensus sel väga olulisel teemal, mis, nagu Cecil just ütles, on teed rajav selles töö selle teemaga. ma tahtsin rääkida ühest küsimusest selle raporti kontekstis kuna see peaks viima püsiva ümberpaigutamise mehhanismina, mis peaks olema õiglane ja mis jaotab vastutust õiglaselt ja võrdselt liikmesriikide vahel. Mm, ning ma esitan ka muudatusettepaneku et raport väljendaks just seda, sest äh, lõppude, lõpuks peame hindama igat liikmesriiki eraldi, me peame õiglaselt hindama vastuvõtuvõimekust ja tingimusi. iga liikmesriik peab oma vastutust kandma Mm, ja sellepärast peaks ka Schengeni agile mõeldes kõikidest nendest kriteeriumidest kinni pidama. aitäh ja lõpuks äh, eelarve küsimuste kohta, Toomas, palun. Děkuji, Claude. Já jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě... Aitäh, Claude. muidugi oleme nõus sellega, et nagu Peeter juba ka ütles, tuleks rahalisi vahendeid suurendada, tegemist on meetmetega, mis on või siis need neutraalsed vahendid nende meetmete jaoks on ju ka ähm, eelarves ette nähtud ning kui need summad ei ole piisavad, äh, siis äh, tuleb öelda, et meie komisjon on alati olnud väga konstruktiivne ja oleme äh, olnud võimelised kiirelt reageerima uutele arengutele. et seoses teise raportiga, mida me arutame, tahan öelda, et et meil valitseb suuresti üksmeel selle raporti osas, me oleme valmis ka pidama läbirääkimisi selle üle, milliseid lisasummasid vaja oleks. aitäh, Toomas! enne kui annan sõna taas mõlemale raportöörile, kuulaksime ära ka komisjoni esindaja, tegemist on kasutustamismenetlusega, mis äh, puudutab ümberpaigutamist, eh, ka nii parlament kui nõukogu peavad nõustuma, nii et annan sõna komisjoni esindajale, seejärel nõukogu esindajale, siis taas sõna raportööridele, palun. aitäh, esimees see teema, mida täna käsitlete, on mitmes mõttes erakorraline. komisjon võttis selle vastu ainult kolm nädalat pärast rändetegevuskava vastuvõtmist, see on esimene kord, kus, kus kasutatakse aluselepingu ähm, artikli seitsekümmend kaheksa lõiget kolm õigusliku alusena, aga esimest korda on meil ka õigusraamistik äh, ümber asustamise jaoks on mitmeid kordi rõhutatud, et tegemist on erakorralise meetmega ja kõik institutsioonid on äh, sellega tegelenud äärmiselt kiiresti, meil on väga hea meel selle üle, me oleme väga tänulikud, et komisjon, teie komisjon on juba nüüd äh, valmis äh, proua Kelleri raportit heaks kiitma. on tehtud suuri edusamme ka nõukogus me oleme liikmesriikidega juba väga lähedal kokkuleppele, mis võimaldaks komisjoni ettepanekut vastu võtta, näidata tõelist solidaarsust Itaalia ja Kreekaga, kes on tõesti väga haavatavas olukorras Euroopa Liidu välispiiridel ja peavad toime tulema tohutu põgenike vooga. samuti inimesed, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele, nende õigused peavad tõesti olema kaitstud ma tuleksin mõnede teemade juurde, mida tõstatas äh, raportöör Keller, aga ka variraportöörid ja samuti puudutaksin esitatud muudatusettepanekuid. kõigepealt, mis puudutab vabatahtlikku või kohustuslikku äh, mehhanismi ja isikute arvu, kes ümber paigutatakse. ülemkogus toimunud arutelud, nagu te teate, on kinnitanud, et äh, tegemist on vastuolulise teemaga, kuid liikmesriigid on siiski valmis üles näitama solidaarsust. ma arvan, et on oluline seda rõhutada miks komisjon kahetseb, et ülemkogu ei ole säilitanud või ei ole nõustunud ettepanekuga kohustuslikuks ümberpaigutamise kavaks? see, see on väga kahetsusväärne, kuid liikmesriigid on siiski nõus sellega, et nelikümmend tuhat isikut ümber paigutatakse ja me anname endast kõik, et tagada, et see ka juhtuks mis puudutab konkreetseid arve, mitmed ähm, saadikud mainisid seda, viitasite sellele kõrgemale arvule nelikümmend või suuremal arvul nelikümmend tuhat, on selge, et Kreekas ja Itaalias ähm, nende inimeste arv üha suureneb nädalast nädalasse. kuid samas on selge, et poliitiliselt ei ole praegu võimalik ega realistlik seda arvu suurendada. me teame ka kõik, et tegemist on alles esimese sammuga. teiseks, mis puudutab ümberpaigutamise menetlust ja vajadust võtta arvesse varjupaigataotlejate äh, soov, äh, soovi vajadusi, äh, võttes arvesse artikli seitsekümmend kaheksa lõiget kolm ja seda tegemist erakorralise meetmega, siis me peame väga oluliseks, et meede jääks võimalikult lihtsaks ja tõhusaks et need isikud, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele, et nende õigustest, et nende õigusi kaitstakse võimalikult kiiresti ja eh, samas siis vähendatakse survet Itaalia ja Kreekale. see on siis vastavalt artikli seitsekümmend kaheksa lõikele kolm, me arvame, et kohustuslikke eeskirju peaks vältima, et või et liigset reguleerimist peaks vältima, et see menetlus jääks lihtsaks ja me peame tõesti tagama selle, et menetlused laabuksid sujuvalt. samas nõustume täielikult, et on väga oluline tagada selle menetluse puhul võimalikult suurel määral, et varjupaiga taotleja soovid vastaksid võimalikult suures osas liikmesriigi huvidega, see on väga äh, oluline selleks, et neid isikuid oleks võimalik integreerida äh, selles riigis, kuhu on ümber paigutatud ja et sellepärast on komisjoni ettepanekus säte, et erilist tähelepanu tuleks pöörata äh, sisserändaja kvalifikatsioonile, näiteks keeleoskustele. meie ettepanek on, et lisada veel äh, muid elemente nagu näiteks perekondlikud sidemed, äh, sotsiaalsed sidemed ega neid võetakse arvesse liikmesriikide poolt. lisaks tuleks erilist tähelepanu pöörata haavatavatele isikutele ja ne-, ja taotlejate e-, eri huvidele ning samuti tuleb kaitsta laste parimaid huve. kuid nagu öeldud, me ei soovi, et äh, see süsteem muutuks valikute süsteemiks, mitte mm, ei, ei taotlejate ega ka liikmesriikide jaoks, see viiks keerukate menetlusteni, ebakindluseni, äh, mis siis läks vastuolu, ollu artikli seitsekümmend kaheksa lõikega kolm, mis on mõeldud just äh, erakorralise abi andmiseks liikmesriikidele. ja lõpuks mis puudutab püsivat ümberpaigutamisskeemi, siis eh, saan kinnitada, et eh, praegune ettepanek on alles esimene samm. jah, nagu rände tegevuskavas öeldud, eh, siis komisjon on, komisjonil on plaanis käesoleva aasta lõpuks esitada ettepanek, mis näeks ette struktuursemaid meetmeid ja püsivaid mehhanisme, et toime tulla tuleviku rändesurvega. Euroopa Parlamenti muidugi kaasatakse ka seadusandjana ning komisjon loodab teie täielikule toetusele, kui see ettepanek esitatakse. suur tänu teile hea koostööst, suur tänu seni toimunud äh, arutelude eest, aitäh! Um, suur tänu ja kas eesistuja soovib sõna uh,? Merci pour la parole uh...! suur aitäh, et te mulle sõna andsite Luksemburgi eesistujal ei ole midagi lisada sellele, ähm, mida kõneles täna hommikul või mida meie ministrid kõnelesid hommikul, tänan. <laughs> Luksemburgi tõhusus. väga täpne, väga konkreetne, väga tõhus, piisab paarist lausest, väga hea suhtumine, jätkame samas vaimus ei tahaks kuidagi, et te eh, oma suhtumist muudaks ja oma töömeetodit. see ei tähenda seda, et komisjon võib selle arvelt rohkem rääkida. ei, ma ei etenda siin nüüd nõukogu rolli, aga tahaksin küsida, et kas minu kolleeg härra Kassiljo võib äh, öelda midagi Niedermülleri raporti kohta, sest mina kommenteerisin ainult proua Kelleri raportit jaa, palun ikka. püüan olla sama kiire, sama tõhus nagu Luksemburgi eesistuja. jah, loomulikult äh, meil on väga palju uusi ülesandeid vastavalt rändekavaga, vastavalt rändekavale ümberpaigutamine, kõik need skeemid. jah, loomulikult äh, me tahame olla väga ettevaatlikud, väga hoolikad, kuidas seda kõike teha ja omalt poolt äh, ka tõesti panustada, sellepärast et et äh, panna talle tagasi otsustasime EASO-sse võtta kolm uut töötajat, äh, lisati ka eelarvereale viisteist ja kuusteist äh, uued vahendid. nii et jah, loomulikult töökoormus suureneb, on vaja lisatööjõudu. see on täiesti arusaadav ja siis äh, loomulikult, et tegeleda nende kõige nii-öelda kuumemate kohtadega, tulipunktidega, hinnata ära, millised on personalivajadused, see tuleb teha pärast seda, kui on vastavad meeskonnad moodustatud ja loomulikult tahame siin äärmise ettevaatusega jälgida. ja üks kommentaar veel Toomasele lisarahastuse osas lugupeetud saadikud, tuletaksin teile meelde, et äh, nii Kreeka kui Itaalia kavad võetakse vastu kümne päeva pärast, nii et vastavad vahendid suunatakse Kreekasse ja Itaaliasse selleks, et neid aidata just seda ülesannet täita, nii et see raha on põhimõtteliselt eraldatud. nii et kuu, kuuskümmend miljonit on hädaolukordade lahendamiseks olemas ja eraldatud ja see otsus võetakse vastu peatselt see on kõik minu poolt, aitäh! suur tänu, jah, see oli tõesti abiks, see kommentaar. samas käib ka arutelu, mis äh, lisaabi Kreekale veel oleks vaja, sellepärast et Kreeka on tõesti äh, kriisiolukorras, nii et me oleme seda arutanud et milline see protseduur, millised menetlused äh, peaks käiku laskma, nii et suur tänu selle lisakommentaari eest tõesti. nüüd veel raportööridele annaksin sõna, Ska Keller, äkki sina soovid esimesena, et vastata kommentaaridele? Um, the... suur tänu, suur tänu nende kommentaaride eest. jah, ma arvan, et äh, see arutelu oli tõesti väga tõhus ja ärge muretsege, me mõtlesimegi selle peale, kuidas seda kõige paremini korraldada, et see oleks tõesti tõhus ja, ja viljakas, see arutelu. nii et me oleme tõesti tõhusat tööd teinud, võtnud arvesse kõik teie märkused, äh, pagulaste taustauuringud, skriiningud ja nii edasi need kõik on siin sees, hädaolukordade mehhanismid, erinevad olukorrad, kus tuleb väga kiiresti reageerida, kus ei saa lubada pikka viivitust, et äh, tuua kokku kõik liikmesriigid, otsuseid langetada, nii edasi, äh, just varjupaiga taotlejate küsimuste lahendamise osas. ja tänan ka Peter Niedermüllerit, Peter Niedermüllerit äh, tema raporti eest ja see lisaeelarve kuusteist lisatöötajat, kes äh, võetakse tööle Frontexisse, EASO äh, lisapersonal, et äh, just nimelt nende eriti, eriti suurte hädaolukordadega kriisikolletes hakkama saada, nii et jah, see kõik on positiivne, mul ei olegi midagi lisada, sooviksin tänada kõiki koostöö eest oli väga tore teiega koostööd teha, tänan ka sekretariaati toetuse, nõu ja koostöö eest. ja ma loodan, et homme siis vastavalt ka saab hea tulemuse. suur tänu! suurepärane näide sellest, kuidas parlamendis kolleegid teevad koostööd väga tihedas ajakavas. vabandust, ütleb esimees, keegi soovis veel sõna Peeter, ära muretse, ma ei ole sind ära unustanud, ütleb esimees. just tahtsin sulle sõna anda, ära muretse. palun. mina sooviksin tänada kõiki sekretariaadist, Shane'i ja Catherine'it, kes tegid suurepärast tööd ja sooviksin tänada Toomas Tahovskit tema märkuste ja kommentaaride eest, tegime koostööd just selle eelarve küsimuse osas see on väga oluline ja väga hea aluspinnas meie edasiseks koostööks, nii et äh, väga tore oli sedasi libekomisjonis koostööd teha, suur tänu! ja ma tahtsin just sulle sõna anda, Peeter, ma ei unustanud sind ära, ütleb esimees. ja kahekümne viies august äh, kell kuus õhtul on äh, siis see tähtaeg, tahtsin ka seda öelda. ja see finantsinstrument on väga oluline härra Kerkhovi märkus, et jah, me peaksime vaatama, mida eelarves annab veel ära teha, mida veel kohendada, parandada ja seda tõid ka raportöörid esile. sellepärast, et see, mis Kreekas praegu toimub, see võib mõjutada kogu piirkonda, seda pagulaste olukorda, seda rändeküsimust kogu piirkonnas, nii et see on väga oluline teema, see tuleb ka eelarve seisukohalt läbi vaadata nii et suur tänu, kolleegid, homme on siis äh, hääletamine sellel teemal ja nüüd veel üks punkt, jällegi annan sõna Peeterile, mis puudutab üldeelarvet aastaks kaks tuhat kuusteist, meie arvamus, nii et Peeter, palun sõna sulle. suur tänu, püüan teha lühidalt. on juba hiline pärastlõuna või isegi õhtupoolik. jah, mis puudutab minu äh, arvamuse projekti kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve suhtes, siis äh, sooviksin öelda järgmist. kõigepealt see arvamus järgib seda lähenemist, mille me võtsime vastu, kui me hääletasime viienda lisaeelarve osas aastaks kaks tuhat viisteist, nii et need äh, eelarve muudatused järgisid neid elemente, mis on arvamuse projektis kirjas oma arvamuses tervitan seda, et äh, AMIF ehk siis varjupaiga integratsiooni ja äh, rändefond, et see saab äh, lisa, et seda suurendatakse ja tuleb ka uus eelarverida, kus on kiireloomulised ümberpaigutusmehhanismid ette nähtud, selleks ka vas-, lisavahendus eesmärk on siis suurendada lähipa-, läbipaistvust, et äh, parlament saaks analüüsida need summad, mis on välja pakutud, kas nad täidavad ka selle fondi, selle rahastuse eesmärke. nii et see lisaläbipaistvus oli minupoolne ettepanek. Äh, so-, tegin ettepaneku, et ka oleks päästefondi äh, jaoks lisaeelarverida et luua selline fond, Euroopa fond, otsimis- ja päästmis, inimeste otsimis- ja päästmisfond. tervitan ka seda, et Frontexi eelarve suurenes selleks, et viia läbi operatsioone, et oleks ka uus eelarverida Trianti ja Poseidoni operatsioonide läbiviimiseks, et see eraldi võtta üldisest Frontexi eelarvest, see suurendaks samuti läbipaistvust, kui see oleks eraldi välja toodud. siis kompromissi sõnastus Europoli kohta lisaeelarve number viis kaks tuhat viisteist osas, ma loodan, et see uuendatud sõnastus muudab meie tööd jällegi lihtsamaks. siis paindlikkusinstrument oma arvamuses kahe tuhande kuueteistkümnenda eelarve kohta tervitan äh, eelarve muudatust, et EASO personalikulusid suurendatakse, ma ei ole seda arvamust veel äh, laiali saatnud, sellepärast et mõningad detailid äh, tuleb veel üle kontrollida, et kas need vastavad ikkagi kas need on korrektsed ja vastavad tegelikkusele ja kui see on kontrollitud, siis saadan selle arvamusega laiali. siis romade integreerimise katsekava, rehabiliteerimine, nende inimeste rehabiliteerimine, kes on piinamisohvrid, äh, selle kohta veel täpsustus ja kui need on kontrollitud, siis äh, saatan selle laiali. sooviksin veel konsulteerida variraportööridega muudatuste paranduse sisseviimise osas, et siis äh, moodustada, et see ka panna arutusele, et saaks äh, moodustada libe komisjoni arvamuse selle eelarve suhtes kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta. suur tänu, Peeter! ja palun ka vabandust, et eelarve küsimust niivõrd hilja arutame, tõesti õhtupoolikul juba ainult üks variraportöör, Toomas, ongi kohal Toomas, kas soovid kommenteerida? Thank you, chair. suur tänu, esimees. soovin tänada ka Peterit. ma tegelikult kahtlustasin, et Peter tahab olla variraportöör, sellepärast et siis saaks teda jälle kiita selle suurepärase töö eest, mis ta on ära teinud ja kuidas ta äh, on panustanud, sest et tõesti me tegime suurepärast koostööd. puhas rõõm on töötada niivõrd targa, intelligentse inimesega, inimene, kes teab, millest ta räägib, kui eriti, kui on tegemist eelarve küsimusega, nii et sügav kummardus sulle, Peeter mul on ainult paar kommentaari, teen väga lühidalt. kõigepealt äh, on väga hea see, et raportööri töö rajanes äh, meie ühistel väärtustel Rahvaparteis ja loomulikult on eriti tervitatav see, et kõik need valdkonnad, mis on libe ja libe komisjoni jaoks olulised, nendes valdkondades eelarve äh, osa suurenes, eelarve maht suurenes, aga siiski paar kommentaari, mis võivad olla, paar punkti, mis võivad Rahvapartei seisukohast olla problemaatilised. esiteks, me peame olema ettevaatlikud, kui me hakkame lammutama eelarve struktuuri ehk et kui me hakkame siia uusi eelarveridu lisama, kas see tõesti aitab rahastamist või muudab asjad lihtsalt liiga keeruliseks, see on esimene märkus ja teiseks Frontex, Europol, Eurojust ja muud Euroopa Liidu ametid. jah, loomulikult nad on väga olulised ja me peame tagama, et neil oleks ka piisavalt rahastust ja piisavalt personali, et oma ülesandeid täita ja Ska Keller juba tõstis selle teema ülesse. ja see on väga oluline, nii et ma ei saa aru, et see eelarveprojekt ka aastaks kaks tuhat kuusteist personali arv tõuseb aga see eelarve parandus number viis et kuidas see siin kajastub, Frontex, Europol, Eurojust, et nad on väga olulised ja me näeme, et siin tegelikult korratakse vanu vigu ja kui pu-, räägime paindlikkusinstrumendist, siis tuleb tagada see, et katsekavade jaoks oleks piisavalt raha katsekavad või need pilootprojektid on väga-väga olulised, sellest sõltub, millises suunas Euroopa Liit edaspidi liigub. kui nüüd komisjon äh, analüüsib neid projekte, tore oli näha, et neid äh, osasid projekte hinnati väga positiivselt. nii et see kõik on, äh, näitab, et komisjon on teinud head tööd. ja viimane kommentaar praegune rändearutelu tundub, et ta on väga ühekülgne. sellised teemad nagu uimastikaubitsemise vastane võitlus kui me vaatame, milline on tegelik olukord, viimastel kuudel on väga palju uusi sünteetilisi uimasteid tulnud turule, nii et seda probleemi ei tasu alahinnata. kolme-nelja aasta pärast äh, võib see meile valusalt kätte maksta. väga paljud noored äh, katsetavad uusi uimasteid. nii et kui me tahame saada suuremat rahastust selleks, et uimastiprobleemiga tegeleda, siis see ei juhtu iseenesest. Neid äh, rahasid ei ole viimase viie aasta jooksul suurendatud nii et tahaksin tõesti teie tähelepanu sellele juhtida, see on väga oluline valdkond, kaaluge seda tõsiselt. rändeteema, nagu me hommikul kuulsime, kui Eurojusti president äh, tegi ettekande, siis rändeküsimuse kõrval on äh, just uimastiäri teine väga oluline valdkond, kus kuritegevus on väga suur ja kuritegevus on kasvanud viimase kolme aasta jooksul aga tänan teid kõiki tähelepanu eest, tänan sind, Peter, tänan sind, Claude ja kõiki teisi. ja tänan äh,, Claude, sind, et nii tõhusalt oled koosolekut juhtinud, aitäh! Also... suur tänu! just ütlesin, et meil on ainult üks variraportöör, aga nüüd on äh, teised ka kohal. nii et äh, ja ei näinud äh, vabandust teid kõiki, nii et palun, äh, Björk, sulle sõna kõigepealt. Of... suur tänu, ka Alde nimel sooviksin tänada raportööri arvamuse projekti eest. eriti just seda, et Frontexi eelarve on suurenenud, et on vaja lisarahastust tege-, selleks, et tegeleda rändekriisiga toetan ka seda, et on personalis tehtud muudatusi, sellepärast et loomulikult on vaja suuremat personali, et nende teemadega hakkama saada. jah, siin on terve rida asju, mis on libe komisjoni pädevuses, mida see arvamus ei kajasta. et äh, euro just nagu juba mainiti, põhiõiguste amet ja siis äh, koord-, erinevate ametite töö koordineerimine, need on nagu jäänud tahaplaanile. Europol lõige kuus arvamuses, ma arvan, et väga oluline on vaadata, milline on eelarve mõju uue terrorismivastase võitluse keskuses. kas see on eelarveneutraalne või toob see kaasa lisakulusid Euroopa Liidu eelarves. ja edaspidi loomulikult äh, pean veel kolleegidega fraktsioonis äh, nõu, enne kui muudatusettepanekud teeme, sellepärast et äh, me ei saanud seda praegu kahjuks teha, kuna see arvamus tuli meile alles, jõudis meieni alles teisipäeval, nii et edaspidi esitan oma ettepaneku. suur tänu, järgmisena Malen Björk, palun suur tänu. ma tahaksin nüüd raportööri tänada, ähm, just eelarveraportööri suurepärase koostöö eest. see eelarveprojekt äh, tundub olevat väga hea, me võime seda toetada, on muidugi selliseid probleemseid elemente ka, näiteks Frontexi vahendite suurendamine, meie oleme selle vastu rändekriis, katastroof, mis puudutab äh, põgenikke, see on siiski äh, väga suur probleem. me ei saa äh, otsida lahendusi, mis on kallid ja ebatõhusad. me oleme nüüd ka oma muudatusettepanekud teinud ühest küljest on päris hea näha, et te soovite rohkem personali, aga tahaksime teada, kust siis rändefondi vahendid tulevad, oleme oma muudatusettepaneku teinud ja, ja öelnud, et ka diskrimineerimise vastast võitlust tuleb tugevdada, võrdõiguslikkust edendada ja tuleb arvestada ka meie sisejulgeoleku strateegiaga Ähm, me ei tohi alati repressiivsüsteemi seisukohast lähtuda. me tahame kõik palju kindlamat äh, ühiskonda, me tahame kaasavat ühiskonda, mitte repressiivset ühiskonda. sageli oleme otsustanud kõige kiirema ja lihtsama lahenduse kasuks, selle asemel, et äh, tõesti tu-, tulevikule mõelda laiemalt. suur tänu jah, loomulikult see on tõsine teema, mis äh, vajab tõsisemat arutelu. siseasjade peadirektoraadile annaksin korraks veel sõna lühikeseks kommentaariks. ja üks tehniline kommentaar pigem. Te ehk mäletate eelmist rahastamisperioodi meil oli neli fondi, projektpiloodid ja kogune, kogu eelarveridade haldamine toimus äh, üsna jäigalt ja see kõik oli väga keeruline. nüüd äh, on meil uued ratsionaalsed ähm, eelarveread, aga siiski puudulikud, igal liinil on kaks, igal real on kaks eesmärki, ühest küljest asüül ja siis liikmesriikide solidaarsus, teisest küljest migratsioon, integratsioon ja tagasisaatmine. vastupidiselt eelmisele rahastamisperioodile on muutunud ka eh, rändefondi rahastamisalus, hindamise alus eh, ning liikmesriikide meetmete jälgimine meil on vaja nüüd selgeid liikmesriikide näitajaid, selleks, et raporteid koostada. eelarveprojektis on üks dokument, mille nimi on program statement, mis sisaldab iga konkreetse eesmärgi jaoks ka äh, fondist tehtavaid eraldisi. eelarverida minu arvates ei ole praegu kõige parem lahendus ja mõnikord võib seda isegi äh, nii-öelda pidada vastu, äh, vastu toimivaks, äh, sest kui tõesti rändekriisi puhul killustatakse vahendeid eelarveridade kaupa, on väga raske selget pilti saada ning mobileeri-, mobiliseerida kiirelt Äh, erakorralistes olukordades komisjoni vahendeid. tehniliselt oleks siis meie poolt vaja äh, programmeerimist andmebaasi alusel, kavandamist andmebaasi alusel liikmesriigid äh, kasutavad neid andmeid ka aastaannete koostamiseks, ise sisestavad sinna andmeid ja nüüd komisjon arvab, et äh, kahel äh, eelarvereal oli küll teatud õigustatus eelmise rahastamisperioodi jooksul aruandluse suhtes, kolleegid on ka rääkinud, kuidas neid vahendeid kasutati Ähm, tulevikus tuleks ka neid vahendeid kasutada, aga nüüd ümberasustamine äh, jällegi, need äh, neli eelarverida. Ähm, äh, muidugi tuleb detailselt vaadata, kuidas vahendid jagunevad liikmesriigiti. arvestades siis seda, et artikkel kaheksateist Äh, oleks aluseks liikmesriikide äh, raha jaotusele. ja nüüd äh, ma saan aru, Frontexi vahendeid on oluliselt suurendatud nüüd kahe tuhande kuuendal aastal, kui tehti äh, et, Frontexi ettepanek, siis nähti ette, et äh, nelikümmend kolm miljonit on kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal selle asutuse eelarve, aga vaatame, kuhu me oleme nüüd jõudnud. Ähm, Triitoni ja Poseidoni spetsiifiline äh, fond, ma ei tea, mereagentuuri puhul on eraldi eelarverida, me peame mõtlema, mis edasi saab, kui Tritonit ja Poseidonit ei ole vaja enam, mis Ukrainast saabuvate sisserändajatega teha, kas siis tehakse jälle uus eelarverida, see oli nii-öelda mõtteaineks, suur tänu! Thank you very much um,. So just Peter, would you like to final word on this? suur tänu, Peter, kas sa tahad veel lõpetuseks midagi öelda? jah, väga lühidalt. suur tänu kõigi kommentaaride ja märkuste eest. tegeleme eelarvega ka suve jooksul, muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne viis august ja ma loodan, et äh, saame siis äh, pärast seda hääletada komisjonis selle üle, aitäh. Mm, jah, eelarvekomisjon peab äh, alati eelarvega tegelema ka suvepausi ajal, see on alati augustikuised äh, tähtajad, nii et suur tänu tõesti, Piiter, suur tänu ka kõigile variraportööridele kell seitse on äh, meil debatt ja äh, proua Metsola äh, pakutud filmilinastus ASB üks G kolmes. Roberto Metsola siis kutsub meid lin-, filmi vaatama ja debatile rändeküsimuste üle, see on siis kell seitse õhtul homme. loodetavasti olete kõik selle kutse saanud, aga ta palus, et ka mina selle kutse esitaksin. suur aitäh, kolleegid, täna on meil päev läbi ja